see sõnum motiveerib Euroopa Komisjoni ja liikmesriiki ÜRO-d ning äh, eelkõige Türgi valitsust, et äh, tehaks tihedamini koostööd ning rakendataks meetmeid selle probleemi lahendamiseks, aitäh! aitäh! ja nüüd läheme hääletuse juurde, neid täna väga palju ei ole. kõigepealt hääletame härra Masip Hidalgo raportit, see puudutab siseturu ühtlustamise ametit ja hääletame, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on, kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud äh,. kas keegi soovib sõna? härra Stevenson, teid ei ole kuulda. me saadame teie juurde tehniku. niisiis, järgmine päevakorrapunkt on härra Lehneri raporti hääletus. härra Kasiini, kas teie vajate ka tehnilist abi, kas keegi veel vajab tehniku abi? presidente. jah Sí, tengo también un problema y espero que en unos jah, president, ka minul on probleeme, ma loodan, et tehnik jõuab ka minuni, aitäh. Äh, üritame nüüd hääletusega jätkata ja hääletame härra Lehneri raportit, mis puudutab keskregistri, äriregistri või äriühingute registrite sidumist, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused härra Lehnerile. ja ma oleksin pidanud õnnitlema ka härra Masip Hidalgot, nii et, et õnnitlused teile mõlemale ja nüüd härra Haglundi raport, mis puudutab Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau vahelise protokolli kalapüügivõimaluste kohta, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ka see on vastu võetud, õnnitlused härra Haaglundile. järgmisena proua Neitsi raport Maroko osalemine liidu programmides. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, õnnitlused proua Neitsile. ja õnnitlused ka Maroko kaluritele. järgmisena äh, lammaste kataraalse palaviku vastase vaktsineerimise raport ja enne kui me hääletame, annan sõna raportöörile. härra Võšehovski, teil on sõna. president, me oleme Äh, väga pika tööga lõpule jõudnud, see töö puudutas väga olulist valdkonda, nimelt ähm, lammaste vaktsineerimist kataraalse palaviku vastu. tegemist on äh, haigusega, mis äh, ohustab kogu Euroopa loomi. parimad vaktsiinid on see viis, kuidas edasi liikuda väga oluline on, et me selle teksti täna vastu võtaksime, see on loomakasvatajate jaoks äh, kogu Euroopas väga oluline. me oleme selle üle korra juba hääletanud, nüüd jõuame tööga lõpule ja ma palun, et kolleegid seda raportit toetaksid. Äh, kuna keegi ei ole muudatusi esitanud, siis loeme selle seisukoha heaks kiidetud. aitäh, härra Wojciechowski järgmisena hääletame proua Essaja raportit, mis puudutab Euro-, Euroopa, eurodes tehtavate krediidikorralduste ja otsearvelduste tehnilisi nõudeid. plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul hääletusel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame Äh, resolutsiooni eelnõud, oi, üks muudatusettepanek siiski on, jah, muudatus sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd panen resolutsiooni eelnõu muudetud kujul nimelisele hääletusele, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud suure häälte enamusega. õnnitlused proua Essayale ja järgmisena äh, proua Ayala Senderi raport, mis puudutab Kontrollikoja liikme ametisse nimetamist, härra äh, Padiljo Tomemugurusat ja enne äh, hääletust annaksin sõna härra Svobodale, kes esindab raportööri. aitäh mul on küsimus raportöörile, sest nii palju, kui ma tean, me juba hääletasime ühe Hispaania kontrollikoja liikme ametisse. kas Hispaanial on nüüd kontrollikojas kaks liiget või äh, Äh, või see, kelle me ametisse hääletasime, loobus või võttis valitsus, Hispaania valitsus tema kandidatuuri tagasi. kas teie arvates ei ole veider, et me siin parlamendis hääletasime ühe inimese ametisse ja nõukogu meie hääletuse tulemusi ei aktsepteeri? meie fraktsioon on igatahes äh, selle vastu, et nõukogu pärast meie hääletuse tulemusi ei aktsepteeri seda, mida Euroopa Parlament on otsustanud. Apparently the uh, näib, et äh, praeguste kontrollikoja liikmete mandaat lõpeb äh, sellel kuul ja seetõttu äh, see ettepanek on igati asjakohane. ja hääletame nüüd siis, salajane hääletus. niisiis, hääletus on alanud Is... niisiis, salajane hääletus on nüüd lõppenud. jah, on hääletuse tulemus kolmsada kümme, kahesaja seitsmekümne kuue vastu. Äh, hääletus on läbi, suur aitäh teile, kolleegid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 Right, um, excellent. niisiis hääletuse seletused nüüd. ja kõigepealt proua Swinburne.